mulle teada, et ta soovib, et ta astus äh, ALDE fraktsiooni liikmeks. rahvusvahelise kaubanduse komisjon soovib parandada ühte dokumenti, mille vastu on võtnud juba Euroopa Parlament. vastavalt artiklile kakssada kuusteist lõige neli kodukorras on see parandus vastu võetud siis, kui kahekümne nelja tunni jooksul ükski fraktsioon või vähemalt nelikümmend liiget ei nõua selle paranduse üle hääletamist. see on avaldatud, see parandus intranetis ja avaldatakse ka praeguse istungi kodukorras protokoll. ja nüüd veel põnevad teadaanded. vastavalt artiklile seitse kodukorras teatas mulle komisjonide esimeeste konverents, et ei ole mingeid vastuväiteid kahe komisjoni soovitustele